Thank you. Colleagues. head kolleegid, palun istuge. meil on väga pikk äh, hääletamine ees täna on neljapäev, kõik tahavad koju minna ja seetõttu soovitan ja julgustan, et võtame ikka siin veel päevakorralisi küsimusi ja arutlusi, nii palju kui saame, et saaksime lõpetada varem.